me ei tohi suurendada riski, võib-olla me ei suuda alati välja pakkuda tulemuslikke lahendusi, kuid see on samm, mille üle me